Pan przewodniczący. Dziękuję. Good afternoon before opening. tere ja enne kui alustame oma täna pärastlõunast arutelu, siis tervitan siin kogu südamest volinik Barnier'd. tahaksin ka talle tunnustust avaldada Bukarestis saavutatud suurepäraste tulemuste eest. Äh, kui valiti Euroopa Rahvapartei aseesimeest. ja nüüd äh, alustame meie arutelusid. istungjärk on nüüd siis taas alanud ja kõigepealt räägime finantsturgudest, Markus Ferberi raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks parlamendi ja nõukogu direktiiv kaks tuhat neli kolmkümmend üheksa ja siis äh, finantsinstrumentide turgude kohta kehtestatav määrus, millega muudetakse määrust Euroopa turu infrastruktuuri määrust börsiväliste tuletisinstrumentide kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta. ja nüüd annaksingi sõna raportöörile Markus Ferber, palun, teil on neli minutit. Eh, suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. ma arvan, et tänase aruteluga eh, MIFID-i üle oleme jõudnud finantsteenuste reguleerimisega keskmesse, sest meie kõige tähtsamaks eesmärgiks on finantsturgusid reguleerida, mitte ainult vaadelda üksikuid finantstooteid, nii nagu me seda tegime varem. ma tahaksin mõningaid äh, üksikasju välja tuua, viimastel aastatel ei olnud meie töö väga lihtne, meil toimus komisjonis kuulamine, me küsitlesime kõiki huvipooli ja selle töö ning erinevate menetluste ja töödokumentide alusel töötasime nüüd välja tulemuse, mida me siin täna arutame ja mille üle me homme hääletame. tahaksin mõningad punktid välja tuua. esiteks turustruktuurid ühelt poolt tuleb meil tunnistada, et viimastel aastatel on finantsturgude osas päris palju ära tehtud, see on ka meie huvides, sellepärast et parlament soovib eh, MIFID-i raames toimuvat Äh, finantstehingute puhul reeglid paika panna ja seepärast oleme me välja töötanud ka need äh, organiseeritud kauplemisplatvormid, äh, oma kauplemine on keelatud ja ülekannete puhul on võimalik kasutada kaalutlusõigust, ma arvan, et sellega anname me väga hea panuse börsiväliste tehingute jaoks, sest need jäävad siis MIFidest väljapoole viimase MIFide arutlemise puhul ei arvestatud välkkauplemisega, ka selle puhul oli meie jaoks tähtis selged mängureeglid paika panna, selleks et see väga ohtlik valdkond, mis, mida, millega on võimalik manipuleerida, et ka sellel oleksid kindlad reeglid, et oleksid tähtajad, kauplemise lõpetamise, katkestamise võimalused, välkkauplemise testimise, võimalik kauplemise algoritmide analüüsimine, minimaalsed hinnad äh, ja ka lõivude süsteem. veel üks asi, mille ma tahtsin välja tuua, on äh, futuurilepingud äh, futuurilepingute turu puhul on meil vaja panna sellised piirangud paika, et me ei hakkaks äh, tegema reegleid, mis toovad endaga kaasa selle, et kolmandast paljudes riikides kolmandas maailmas inimesed ei suuda endale enam toidukaupa osta. me üritame spekulatsioone vähendada, aga samal ajal reaalmajandust äh, vähendada, me oleme paika pannud äh, selged äh, ülempiirid võlakirjade jaoks ja ka nende puhul, kes saavad tõestada, et neil on tõesti vaja seda toodet, ka nende puhul on ette nähtud kontrollid selleks, et nad ei saaks turul spekuleerida veel üks küsimus, mis meile väga tähtis on, on äh, aktsionäride kaitse. me tarbijakaitse ja investorite kaitse puhul olime väga ranged, väga tähtis on erinevate tarbijagruppide huvid paika panna, mitte kõikidel äh, Äh, säästjatel ei pea olema juurdepääsu väga komplekssetele toonetele, sellepärast me panime paika äh, toodete kontrollimised, äh, telefonikõnede lindistamise, aruandluskohustuse peale selle tuleb kinni pidada ka lähimuspõhimõttest, liikmesriikidel peab olema võimalus olukorda kohandada, ma arvan, et me oleme nüüd õigel teel. kuna minu aeg on kohe otsas, tahan tänada kõiki, kes aitasid seda küsimust väl-, läbi vaadata ja seda raportit välja töötada, mul on väga kahju, et mulle anti kõigest neli minutit kõneaega, tahan äh, tänada kõiki kolleege, kes aitasid raportit koostada ja suur tänu ka komisjonile konstruktiivse lähenemise eest ja ma loodan, et homne hääletus täis täiskogul on selge tulemusega selleks, et me saaksime tugevas positsioonis alustada läbirääkimisi nõukoguga, suur tänu! suur tänu ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni nimel volinik Michel Barnierile. suur tänu, tere kõigile! tegemist on väga tähtsa äh, nädalaga kõikide meie finantsturgude jaoks nii Bukarestis kui ka siin räägime siin väga olulisest toimikust, nagu te teate, Markus Ferber tuletas teile ka seda meelde. siin on meie töö päevakord ja kakskümmend üheksa teksti ja EKON äh, komisjon ja kõik koordinaatorid, väliraportöörid on teinud äh, kõva tööd, tänan neid ja ja tegemist on tõesti väga tähtsa dokumendiga finantsturgude jaoks, seda teeme, tööd teeme paralleelselt Ottomar Karasega tehtava tööga, äh, mis puudutab pangandussektorit ja meie eesmärgiks on läbipaistvus, vastutustundlikkus, ja ka kindlus investorite jaoks ja ka hoiustajate jaoks. meie eesmärgiks on, et siseturg äh, oleks äh, kindlustatud äh, meie enda ja meie partnerite jaoks ja seetõttu tänan Markus Veberit, kes triloogi suhtu, suhtus positiivselt me mitmetes küsimustes oleme ühel meelel ja raport, mille ma koostasin, äh, kinnitab, äh, meie raport on leidnud kinnitust ka Markus Weberi dokumentides. meie eesmärgiks on läbirääkimistel, olgu läbirääkimised siis kahepoolsed või mitmepoolsed, tagada läbipaistvus. Euroopa Parlament on äh, börsivälise turu juurde, tekitanud äh, kohustuse, läbipaistvuse kohustuse, äh, ka väikeste tehingute puhul olen valmis äh, seda küsimust analüüsima, aga aga organiseeritud kauplemissüsteemide puhul tuleb tegutseda ettevaatlikult ja me peame alati igasuguste muudatuste puhul vaatama, milline oleks see nende praktiline mõju kui mit-, me piirdume mitmepoolsete läbirääkimiste puhul äh, MTF-ide platvormiga, siis äh, ei õnnestu meil äh, piisavalt meie süsteemi reformida ja ja me peame ka reguleerimisala organiseeritud kauplemisplatvormide puhul äh, äh, üle vaatama. teenuste, tehingute liikumine mitmepoolsete läbipaistvate platvormide suunas eeldab läbirääkimiste reguleerimist ja meie eesmärgid on ühesugused tekstis on üritatud paika panna ka välkkauplemist puudutavad eeskirjad ja äh, välkkauplemine likviidsuse tagamisel on äh, vajalik, kuid samas välkkauplemisega kaasneb turul alati ka teatav süsteemne risk ja me oleme andnud endast parima, et teostada piisav järelevalve ja vähendada riskitegurit äh, ja turgudes, turgude küsimuses ei tohi me mitte mingil juhul olla vähem ambitsioonikad, kui oleme olnud teistes valdkondades. turul tegutsejad peavad olema vastutustundlikud ja pädevad asutused peavad teostama nende üle järelevalvet ja, ja tänan teid raportöör, et selle asjaolu, seda asjaolu toetasite ning äh, kom-, komisjon jätkab arutelu sel teemal ja esindab Euroopa Liidu seisukohti ka väljaspool Euroopa Liitu, et me saaksime vastu võtta ühised standardid. tuletisinstrumentide turg äh, ja seda kaubaturgude, tooraineturgude puhul äh, siis äh, väga oluline on väga äh, hinnad, toiduainete hinnad, toiduainete turg ja spekuleerimine meie kaubaturgudel on täiesti vastuvõetamatu ja seetõttu avaldan oma toetust teie ettepanekule, et seada piirangud, äh, kuid samas andes võimaluse ettevõtetel seda turuosa siiski kasutada. neljandaks, Euroopa režiimi sisseviimine kolmandate riikide ettevõtetele. parlament on toetanud seda režiimi, see režiim on parim võimalus rahvusvahelise turu tõhusaks äh, reguleerimiseks äh, ja riskide vähendamiseks. ja see, kavatsen neid seisukohti kaitsta ka G kahekümnes ja finantsstabiilsuse nõukogus. lugupeetud daamid ja härrad, äh, tahaksin võib-olla Telegram stiilis rääkida veel mõnedest küsimustest, mis on meie jaoks väga olulised ja millesse tuleb suhtuda äärmise valvsusega meie reguleerimistöös. kõigepealt läbi, läbirääkimiste eelne- äh,, läbipaistvus, äh, meil ei tohiks olla liigseid riske, peame anda võimalused ka läbirääkimiste pidamiseks äh, äh aga seda alati läbi, piisava läbipaistvuse tasemega ja sõltumata sellest, millise investoriga on tegemist, millise suurusega, millise valdkonnaga, läbipaistvuse nõuded peaksid olema samad. investorite kaitse me tahaksime igal juhul parandada investeerimiseks, investeerimistingimusi, äh, samas kaitses iga osapoole finantshuvisid. vahendajad paistab, ei suuda praegu tagada piisavat äh, investori kaitsetaset ega ka ei ole neil tagatud piisav sõltumatus. seetõttu oleme teinud ettepaneku kasutada sõltumatut nõukogu ja portfelli äh, juhtimine sellisel moel tagab piisava sõltumatuse ja ka kaitse. peame ka tegelema nende mittekomplekssete instrumentidega, et mittesobivate toodet, toodete müügi oht investoritele ei muutu liiga suureks. siis äh, turujärgne konkurents on oluline selleks, et meie finantsturg ei oleks äh, monopolidest tulenevate riskide äh, ohust liigselt ohustatud äh, ja võin kinnitada, et meie meeskond on valmis Margus Weberiga tegema koostööd nii palju, kui suudame, ambitsioonikalt, selleks et see väga oluline seadusandlik ettepanek finantsinstrumentide turgude kohta äh, aitaks investorite usaldust tagada ja mina olen veendunud, et ühiselt saavutame me ühised eesmärgid. suur tänu, lugupeetud volinik. ja tööstus, teadusuuringute ja energiakomisjoni nimel härra Kraamer. aitäh, minu roll Äh, selle reguleerimise puhul piirdub ainult äh, nende aspektidega, mis puudutavad äh, tööstust, mina räägin siin invest-, tööstuskomisjoni nimel, sest et vaja on investeerida vaja on ka neid aspekte reguleerida, aga finantsturgude reguleerimisel on ka liigset tegutsemist ning Euroopa Liidu Komisjoni esimene ettepanek selle teema kohta oleks ainult määratluste äh, tõttu võinud lõppeda sellega, et et reaalmajandus ettevõtetele, väikse, väikestele ettevõtetele, nagu näiteks kommunaalettevõtted, et neid koheldakse, oleks koheldud samamoodi nagu panku, kui äh, nad näiteks tagavad, maandavad oma äh, tarnelepinguid äh, futuuride turul ja ma arvan, et see oleks väga palju äh, kahju teinud finantsturule ja see ei oleks olnud kellegi huvides. minu arvates on selge, et e, tööstusettevõtteid tuleb kohelda teisiti kui panku, eri-, e, enamus tulevikutehingutest, mida need ettevõtted teevad, on suunatud äh, riskide maandamisele, mitte spekuleerimisele ja isegi kui need oleksid spekuleerimisele suunatud, siis äh, ei oleks need süsteemi seisukohalt olulised. Äh, tööstuskomisjoni seisukoht on väga selge ja ma pean ütlema, et mul on hea meel, et õnnestus ka seda aspekti arvesse võtta, ma arvan, et nen-, selle finantsturu reguleerimise kõrvalaspekti puhul oleme tõesti teinud head tööd, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel härra Stoložan, palun kaks minutit. suur tänu, härra president. kõigepealt äh, õnnitlen Markus Ferberit äh, selle kahe raporti koostamise puhul, mille üle me täna aru peame. raportöör on suurepäraselt töötanud ja seepärast toetavad, toetasid ka majanduskomisjonis kõik äh, kolleegid äh, mõlemat raportit. Äh, ma loodan, et ka täiskogul võetakse need raportid suurte häälteenamusega vastu. kui need mõlemad reguleerimisettepanekud vastu võetakse, on meil võimalik kõikidel kauplemisplatvormidel lünkasid Äh, täita, eriti äh, just tuletuse instrumentide puhul. minu koduriigis Rumeenias oli meil hiljuti skandaal just äh, mitte läbipaistvatel turgudel toimunud finantsinstrumentide kauplemisega ja selline kauplemine tõi endaga kaasa probleeme aktsionäridele. Rumeenia börsi maine langes samamoodi nagu ka järelevalveasutuse oma. seda just sellepärast, et Rumeenia turul, börsil toimuvat ei äh, kontrollitud ning järelevalveasutusel polnud mitte mingit võimalust sekkuda, ka kohtusse polnud võimalik pöörduda kuigi investorite huvisid äh, oli rikutud. seepärast toetan mõlemat raportit. tahaksin hoolitseda selle eest, et ka börsivälised tehingud äh, äh, kuidagi reguleeritakse, meil on väga palju erinevaid tehinguid, mille jaoks meil on samamoodi reegleid vaja ja need, see kõik peab toimuma järelevalveasutustega kooskõlas Teile on küsimus, härra Martin soovib teile esitada küsimuse, härra Stološan. olete te valmis vastama? Okay, so please, Mr Martin, the floor. palun, härra Martin, te võite esitada küsimuse. suur tänu, kallis kolleeg, kuulasin suure huviga teie sõnavõttu. mul on üks küsimus. miks teie fraktsioon, kuigi raportööri äh, arvamus oli hoopis teistsugune, hääletas kompromissi poolt selle asemel, et hoolitseda selle eest, et äh, kulud äh, läheksid tõesti lõpptarbijale. nii et mulle tundub, et praegusel hetkel te tegite karuteene ja ma tahaksin teada, kuidas oli üldse võimalik selline hääletustulemus So that... suur tänu, ma pole päris kindel, et sain teie küsimusest aru. ma arvan, et tegemist on väga hea määruse ettepanekuga, mille tegi komisjon, mul on väga hea meel seda ettepanekut toetada. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Goebbels. president je lugupeetud president, mul on sada kakskümmend minutit selleks, et anda minu fraktsiooni nõusolek sellele äh, äh, kokkuleppele. Äh, lubatakse rohkem läbipaistvust ja rohkem tegutsemisvõimalusi Euroopa regulaatoritele ja riikide regulaator, regulaatoritele selleks, et vältida kahjulikku spekuleerimist. paremini kaitstakse tarbijate huve Ehm, võtmesõnaks on äh, läbipaistvus hindade ja äh, komisjoni tasude osas ja on ka erinevaid äh, võimalusi liikmesriikidel näiteks keelustada mm, tasude tagasi pool ja liikmesriik, komisjonil on võimalus hiljem see läbi vaadata ja teha korrektiive. Ehm, mis puudutab tooraineturge ja öö, põllumajandustoodete turge, siis äh, nendel turgudel tegutsejad peavad oma positsioonid avalikustama, positsioonide suurusel on seatud piirangud, olulise äh, element on äh, välkkauplemise piiramine. kuidas määratleda hinda, kui palju kui, kui kauplemine toimub milli- ja nanosekundite jooksul. see, see ei tähenda suuremat likviidsust. välkkauplemine ei anna täiendavat likviidsust turule. kaheksakümmend protsenti äh, korraldustest eksist-, eksisteerivad üksnes millisekundite jooksul ja öö, äh, suurte börside eh, päevakäive näitab, et eh, kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti moodustab selline kauplemine nende käibest. Eh, võimalus mm, piirata sellist spekuleerimist aitab pikaajalisi investoreid ning karistab neid, kes ajavad taga igapäevast kasu finantsturud on hädavajalikud, aga nad peavad olema kasuks äh, reaalmajandusele. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel Olle Schmidt, kaks minutit. suur tänu, ka mina tahaksin tänada Markus Ferberit äh, selle suurepärase töö eest. siin me räägime tehnilisest, väga keerulisest äh, seadusandlikust ettepanekust ja Markus Ferberil on õnnestunud saavutada päris tasakaalustatud kompromissettepanek ja äh, selle tööga luuakse alustalade usalduse loomisele äh, meie hoiustajatele, meie investoritele, mis finantskriisi ajal kaduma läksid ja me peame kontrollimatu äh, börsikrahhi ohtu vähendama. meil on vaja kanda hoolt selle eest, et väikesed võlakirjaturud ja Rootsi turud äh, peaksid saama äh, mm, sobivad tingimused, piisavad tingimused äh, ja turgude äh, reguleerimist tuleb rangemaks muuta, konkurents peab paranema ja seda lisaks reguleerituma hästi toimivamale turule. väga raske on olnud kokku leppida nende soodustuste või hüvitiste eeskirjade küsimuses Äh, mis puudutavad äh, nõustajaid ja turu, äh, turusse suhtuma teatavasti liberaalselt, seetõttu me leiame, et see ongi problemaatiline küsimus, täielik soodustuste või hüvitiste keelustamine võib olla põhjendamatu, riigid nagu Holland, Ühendkuningriik, kes tahavad rangeid eeskirju, neile tuleks luua need võimalused, aga kui rakendatakse täiskeelusüsteemi, siis äh, nende, nende, selle tulemusena on nende tulude tase äh, väiksem ja väikesed ja keskmise suurusega äh, investorid võivad jääda kannatajateks pakkumine, konkurentsivõime, avatus, need on põhimõtted, mis peavad jääma, jääma kehtima, avatus on oluline ka selleks, et, et paremini kaitsta ka investeerimistoodete ostjaid ja, ja tahaksin tänada härra Verberit ja kõiki variraportööre. suur tänu ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel Sven Kiigolt, palun kaks minutit kallid kolleegid, suur tänu kõigepealt suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel kesksetes küsimustes oli meil võimalik komisjoni ettepanekut, mis tegi suuri samme edasi, veelgi parandada. turustruktuuride valdkonnas on rohkem läbipaistvust tagatud, läbipaistvus on just äh, tuletisinstrumentide puhul MIFID-i raames äh, laiapõhjaliselt tagatud, välkkauplemine välkkauplemise puhul meie kompromiss läks palju kaugemale kui see, mis oli komisjoni ettepanek ja on sellega ära teeninud kogu parlamendi toetuse samamoodi on toetus ära teeninud need valdkonnad, mida väga palju kritiseeriti. ma ütlen siin kaupadega, toiduainetega spekuleerimise peale. pärast pikki raskeid arutelusid on meie ettepanek tugevam, sellepärast et äh, meil on piirmäärad äh, kohustuslikuna paika pandud. meil on sellegipoolest vaja veel muudatusi teha selleks, et äh, lünki täita ja ma loodan, et täiskogul on meil võimalik neid parandada ja siis hiljem ka kolmepoolsetel läbirääkimistel. mul on väga hea meel, et härra Barnier on andnud märku, et ta toetab seda parlamendi raportit. nõrgaks küljeks on tarbijate kaitse selle raporti puhul, meil on küll võimalus teatud tooteid ära keelata, aga ikka veel ei ole meil meil võimalik äh, kasumist äh, äh, nõuandeid ära keelata, nõustamisi ära keelata, kus on suur kasumiahnus meil on kogu Euroopa Liidus väga paljud tarbijad ära kat-, kaotanud väga palju raha, mõelgem siin kas või avatud kinnisvarafondidele. Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa tarbijate jaoks meie kompromiss väga palju ei muuda, ikkagi lähtutakse siin komisjoni tasu ja siin oleks vaja veel väga palju ära teha suur tänu ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel Keis Finburn. Like suur tänu, tahaksin tänada raportööri ja kolleegide, kolleege selle suurepärase ja raske töö eest, mida nad on teinud, aga aga tuletusinstrumentide turu äh, kõige olulisem element on läbipaistvuse nõue. praegu on majanduskasv väga äh, madal, meil on kõigil raske Euroopas ja mul on väga hea meel, et kõik fraktsioonid on ühinenud selleks, et toetada teksti, mis võimaldab investeeringuid, lihtsustab, lihtsustab investeeringuid ja eravõlakirjadesse ja ka riigivõlakirjadesse, ettevõtted peavad hankima endale võimalusi muudeks rahastamisvahest, vahenditeks ja võlakirjaturg on selleks suurepärane, aga turgu, turustruktuur peab nende vajadusi toetama, läbipaistvuse nõuded peavad olema sellised, et need investeeringuid soodustaksid. Euroopa Parlament oma tekstiga on seda teinud, praegu toimuvad veel läbirääkimised ja mul on aga samas olen samas pettunud, et pole saavutanud kokkulepet poliitilisel tasandil selleks, et investeerimis investeerija kaitse oleks suurim kõikides liikmesriikides, kui liikmesriikidel on võimalus igasuguseid soodustusi ja komisjoni tasusid keelustada, aga teised liikmesriigid võivad ka rakendada teistsuguseid meetodeid. palun teil rääkida aeglasemalt minu enda koduriik ja Holland juba annavad endast parima selleks, et täiel määral keelu, keelustada komisjoni tasude rakendamist ja ma loodan, et teised liikmesriigid kavat-, kavatsevad sedasama teha kui me räägime finantsinstrumentide turust, siis äh, välk, äh, üldiselt see arvatakse, et äh, see on välkkauplemine, aga meie oleme investorite kaitsele ja G kahekümnega seotud kohustustele palju tähelepanu pööranud, meil on igasuguseid kaitsemeetmeid, algoritmi kontrollid, algoritmi kontrollid ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi, mis kõik on erinevad kaitsemeetmed, mis ei takista tehnoloogilist arengut, kuid peaksid andma nii jaetasandile kui ka pikaajalistele investoritele kindlustunnet, et turg neid ära ei kasuta. ja loodetavasti äh, me, minu fraktsioon toetab meid ja toetab ka homsel hääletusel ja ainus võimalus, kuidas me saaksime süsteemi, järelevalvesüsteemi nii reguleerival tasandil kui ka turul osalejate jaoks muuta äh, Äh, õiglaseks on, kui kõik lähtuvad ühest süsteemist, ühest kellast äh, ja selle turu reguleerimine on mõeldud kõigi jaoks, äh, väikestele ja suurtele ettevõtetele, kes, kellel on vaja raha, et meid kõiki elus hoida. suur tänu ja järgmisena Jürgen Klute poolteist minutit. ma sooviks tänada kolleege hea koostöö eest, eriti tänada Markus Ferberit, ma arvan, et tegemist oli väga hea, ausa ja avatud koostööga ja seda ei tule sugugi mitte alati ette ja ma hindasin seda väga. ma tahaksin äh, siinkohal tänada aga ka vabaühendusi, eriti mis puudutab äh, toiduainetega spekuleerimise aspekti, nad sekkusid äh, töösse ja raportöör kuulas nad ära, võttis neid arvamusi arvesse, ka see ei ole iseenesestmõistetav see kindlasti ei olnud mugav, aga ma arvan, et äh, selles äh, küsimuses oli väga hea, et vabaühendused sekkusid, see äh, veidi avas äh, seda keerukat teemat laiema äh, elanikkonna jaoks ja väga hea on, kui parlament äh, ka mm, rohkem end avab. ma tahaks olla nõus sellega, mida ütles Sven, ma arvan, et me oleme teinud hea sammu toiduainetega spekuleerimise osas, aga seal on ka mõningaid lünki veel seal on ka, mm, seda näitab meile kogemus, kas äh, kuidas nende rünkadega on ja mis puudutab äh, välkkauplemist, äh, seda ma toetan väga ja ma arvan, et enamus minu fraktsioonist saab seda samuti toetada. ka see ei ole täiesti iseenesestmõistav, aga selles küsimuses õnnestus meil tõesti midagi väga head ja kasulikku ära teha. mis puudutab äh, komisjoni tasusid, siis ma saan nõustuda juba öelduga, et tegemist on teemaga, kus on vaja hiljem veel reguleerimist, sest see teema ei ole kuigi lihtne. homme tuleb äh, selle teema kohta mõningaid muudatusettepanekuid ja eks me näeme, kuidas nendega läheb. suur tänu. EFD e fraktsiooni nimel härra Helmer uh, suur tänu, Ühendkuningriigis elab kolmkümmend seitse protsenti Euroopa Liidu uh, finantsturu uh, tegijatest ja meie turud turul kauplemissüsteemid äh, on ka üks suur osa Euroopast ja need kaks reformi meie äh, positsiooni seavad ohtu. Äh, sellest tekivad meile lisavad täiendavad kulud ja börsivälised tooted ei ole enam nii atraktiivsed. Euroopa regulaatorid, kes neid ettepanekuid teevad, on sellest väga teadlikud ja Euroopa Liit praegusel hetkel üritab lihtsalt oma kontrolli suruda peale ja sõltumatust piirata, äh, tahetakse hoopis tead-, seaduses lünkasid täita, kuid paraku äh, e praktikas võib see rakenduda hoopis äh, vastupidises suunas, nii nagu vesi voolab allapoole, siis kaup liigub, kauba, kauplemine liigub alati sinna, kus see on kõige vabam ja Euroopa Liit seda piirates võib tekitada ainult euro allakäiguspiraali. ja kahjuks need kaks raportid on Londoni City globaalse positsiooni haua kirstunaeladeks ja äh, tõenäoliselt on see tingitud äh, Brüsseli ja Berliini kadedusest. suur tänu ja nüüd mitteühinenute nimel härra Hans-Peeter Martin, palun Roger, Roger, Roger, ehk ma mõtlen, et lõpetage ära. me ei kuulnud siin, et nii oleks nagu rääkinud Zarathustra, ei, siin rääkis City of London. otse vastupidi, MIFID üks, MIFID kaks, abstraktsed äh, mõisted, neid võiks konkreetsemaks muuta, väga vähesed meist mäletavad, et MacRivi volinikuna toona äh, sponsoreeritud kauplemispaiku toetas ja ütles, et seda on kõike võimalik Mifidiga teha. loodan, et Barnier ja teistega leiame nüüd enamuse, kes ütlevad, et nii need asjad enam ei käi. kaks miljonit, kolm miljonit läksid kaduma selle nende võimaluste raames, mis me lasime tuulde, sest meil oli alareguleerimine. MIFID kaks on küll suureks edusammiks, kuid siiski seaduselüngad jäävad. börsiväliste tehingute hulgas on ikka veel liiga palju võimalusi tugevamalt reguleeritud kauplemisplatvormidest äh, eemale hoida, vastupidiselt sellele, mida G kakskümmend vastu võttis, et iga osa peal peab olema kontrollitav. seda eesmärki me ei täitnud. komisjonitasude küsimus, äh, rohelised on selle alati eeskujulikult tõstatanud, ma ei saa aru, kuidas sotsiaaldemokraadid suutsid lõpuks käituda nii, nagu nad käitusid, tahaks teada, mis huvid seal taga olid, aga kõige suuremaks probleemiks jääb ikkagi see stiimulite süsteem kui rahvamajanduslikus mõistes premeeritakse valetegevust, siis ongi tulemus see, mis on välkkauplemise teel, oleme juba õigel teel, tegemist on õige sammuga, aga ikkagi oli see samm liiga väike. suur tänu ja nüüd läheme ülejäänud registreeritud kõnelejate juurde, kõigepealt kaks minutit, proua Kalbelts, palun. Eh, suur tänu kõigepealt tahaksin, härra Ferber, teid õnnitleda, teile tunnustust avaldada mõlema raporti eest, üüratu töö, väga kvaliteetne töö. kriisi lõpuks saab selgeks, kui keeruliseks äh, on, on muutunud finantstegevus ja finantstooted, tooted, äh, uued kauplemisviisid äh, arenevad välja kogu aeg tehnoloogia arenguga sammu pidades äh, välkkauplemine, äh, algoritmkauplemine, äh, mis on muutnud finantsteenuste turgu täielikult. meie, seadusandjad, peame sellele arenguga kaasa minema ja omalt poolt reageerima ja seetõttu ma leian, et ette pandud raamistik tugevdab investorite positsiooni ning annab turu pädevatele asutustele Äh, uusi pädevusi ja eriti on rõhku pandud piiriülesele tegevusele ja me peame ka vältima ohte, ebasoodsaid turumõjusid ja just nimelt selle, seda silmas pidades on mulle väga meeldi-, meeltmööda esmarolli suurendamine. välkkauplemine võib tekitada riske Äh, likviidsusega seoses äh, ja ka finantsturu tõhususes võib see ohtu seada, eriti kriisiolukorras, ja seetõttu tuleb äh, tagada kaitseelemendid, mis aitaksid liigset ohtu vältida. oluline on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääs rahastamisvahenditele, minevikus olnud, on see olnud raske ja äh, majanduskriisi tingimustes on rahastamisele juurdepääs raske, nii et äh, ma arvan, et seetõttu tuleks võtta eraldi sätteid nende olukorra parandamiseks. usun äh, äh härra Barnier avaldust, et finantsturud peaksid reaalmajanduse huve teenima ja mitte vastupidi. E, suur tänu! ja poolteist minutit saab sõna nüüd proua Peres. aitäh, lugupeetud volinik, Euroopa Parlament võttes vastu Ferbergi raporti, eh, tegi esimesi järeldusi eh, olulisi järeldusi ehm, Mifid esimese versiooni kohta ja nüüd võttes vastu teksti, mis puudutab kõiki finantsteenuseid ja reguleeritud kauplemisplatvorme, siis see on see, milles suunas me peame minema. välkkauplemine, mis võimaldab millisekundite jooksul väga palju ehm, tehinguid teha, on tulevikus väga palju reguleeritud, kriis tõi välja ehm, välkkauplemise väärkasutuse, kasutamise, mida kasutasid mõningad te turul tegutsejad selleks, et ähm, saada tohutuid kasumeid. parlamendi äh, seisukoht läheb õiges suunas äh, ja ähm, võtab ära stiimulid selliste praktikate kasutamiseks äh, tuleb kasuks reaalmajandusele ja pikaajalistele investeeringutele. selle raportiga soovib parlament tõkestada äh, toiduainetega spekuleerimist, mis kohati on ähm, katastroofiliste tagajärgedega inimeste jaoks äh, spekuleerimise äh, destabiliseeriv mõju on järjest ilmsem, eriti ilmne on see toiduainete turul täna vastu võetud ettepanekud äh, on esimeseks sammuks õiges suunas, kuna nad näevad ette mm, positsioonipiirangud, äh, piirates positsioone, mis äh, kauplemisplatvormidel osalejatel võivad olla. see võimaldab ka edusamme teha äh, kui Euroopa väärtpaberituru järelevalve amet ESMA saab äh, keelata mõningate finantsteenuste müügi, mis äh, omavad kahjulikku mõju öö, äh, majandusele. lõpetuseks tahaksin ma käsitleda ühte väga olulist punkti, mis öö, mm, seob öö, arutelu MIF MIFID esimese ja praeguse teksti vahel. esimese MIFID-i teksti arutelu puhul parlamendis ettepanekud äh, äh, puudutasid äh, nõustamist, mis, mida tuleb osutada väikeinvestoritele. selliste nõustamisteenuste rahastamise tingimused on praegu ka väga oluliseks teemaks, vaja on tagada see, et igaühel, sõltumata oma sissetulekutest, on võimalus saada läbipaistvat nõustamisteenust ja et ta saab oma investeeringuid teha teadlikult. tulong, tulong ähm,. Uh, now I'd like to ask uh, the floor, uh, give the floor to ja ma annan uh, nüüd sõna proua Sharon Bowlesile, ALDE fraktsiooni nimel. suur tänu! kui valikud on kindlad äh, või äh, võib-olla, siis meie peaksime valima kindlustunde. kui me räägime kaubaga spekuleerimisest, toiduainetega spekuleerimisest, siis on väga palju räägitud sellest, kas praegu on äh, olnud süsteem olnud liiga paindlik positsioonipiirangud, ähm, nende vastu ei ole mul olnud midagi. kui äh, tuleb päästa mingisuguseid suuremaid turupositsioone, aga on vaja paindlikkust, niikaua kui see on võimalik. aga äh, mingil hetkel tuleb meile automaatne reaalajas äh, kauba ülevaadete koostamine ilma, et mis annab meile õige ule, ülevaate saavutada see ka sellistes olulistes valdkondades nagu toiduainetega spekuleerimine. ja seetõttu äh, mina leian avatust äh, ja litsentsid standarditega on äh, seetõttu soovitavad, sellega ei ole aga palju tehtud selles, nendes dokumentides, tarbijakaitse, investorite nõustamine on aga valdkonnad, millega nendes dokumentides on tegeletud. kodanikud peavad saama olla kindlad selles, et neile antakse parimaid nõuandeid, mitte et nõustatakse paremini neid, kes saavad sellest rohkem kasu. suur tänu suur tänu ja üks minut ning härra Soosa Wagner, palun, mitteühinenute hulgast. suur tänu, härra president. mina õnnitlen samuti raportööri samamoodi nagu ka teisi kolleege, kes aitasid seda tähtsat reformi välja töötada finantskriis on meie positsiooni nõrgendanud, finantskriisis mängisid väga tähtsat rolli ka mingid kummalised väärtpaberid ja tuletisinstrumendid, millega kaubeldi väljaspool ametlikke kauplemisplatvorme. ning äh, eesmärgiks oli võimalikult kiiresti võimalikult suurt kasumit teenida. meil on aga vaja läbipaistvat turgu, finants tehingud peaksid olema sellised, et ka nende hinnad on läbipaistvad ja et toodete puhul kehtivad ka konkurentsireeglid. väga tähtis on, et aktsionäride jaoks oled ka selged eh, edastatud informatsioon, investorid peavad olema kindlad, et nad teavad, mida nad ostavad ja et nad teavad ka, millised on eh, ostuga kaasnevad eh, riskid. läbipaistvusest pole mitte mingit kasu, kui Need tooned on nii keerulised, et inimesed tegelikult ei saa aru, millega kaubletakse. suur tänu ja nüüd kaks minutit ning härra Palts. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin Markus Ferberit tänada suurepärase töö eest. ma olen veendunud, et äh, raporti koostamine ei olnud lihtne, kuid tulemus on päris hea. ma usun, et äh, finantsinstrumentide direktiiv MIFID on väga heaks turgude reguleerimise aluseks ja ma olen veendunud, et MIFIDi läbivaatamisega on parlament ja komisjon nüüd selge seisukoha välja öelnud. me oleme jällegi nõukogust äh, pikalt ees. MIFIDiga on meil võimalik turustruktuure parandada, kauplemist kiirendada, süsteemseid riske vähendada ning äh, investoreid kaitsta samuti Euroopa väärtpaberi järelevalve nõukogu esmaroll kasvab kokkuvõttes finantsturud muutuvad äh, turvalisemaks. tahaksin lõpuks, lõpetuseks rääkida lühidalt ka investeerimisnõustamisest. majanduskomisjonis öeldi selgelt välja, mis nad sellest arvavad. nõustamise puhul on meil väga palju erinevaid äh, liike, komisjonitasud, äh, erinevad muud mudelid, nendel mudelitel on nii häid kui halbu külge. teatud mudeli kategooriline hukkamõistmine minu arvates meid edasi ei vii. sellepärast olen ma ka selle poolt, mida otsustas Majandus- ja Rahanduskomisjon, et meil on vaja rohkem aruandluskohustust ja rohkem läbipaistvust, aga me ei peaks ühtegi mudelit keelama, sest nõustamise kvaliteeti ei ole tagatud sellega, kui nõustaja saab mingi kindla summa. on kodanikke, kes äh, on saanud petta ka selliste mudelite puhul. võib-olla oleks meil vaja hoopis teises suunas liikuda. kuidas on lugu äh, finantsteenuste alase haridusega? meil peaksime võib-olla koolidesse sisse viima finants, finantsalase koolituse, sellega oleks võimalik ka meie kolleegide teadlik-, meie kodanike teadlikkust tõsta. suur tänu, poolteist minutit, Arlene McCarthy well,. Uh, suur tänu tahaksin tänada härra Ferberit ja varuraportööri, sellepärast et nad on teinud see suuri parandusi, innovatiivseid parandusi direktiivi ettepanekutesse, aga keskenduksin üheksakümne sekundi jooksul kahele väga olulisele valdkonnale, kus kodanikud tahaksid veel suurt, rangemaid meetmeid, kompromissid on juba tehtud spekuleerimise ja kaubaturgudel spekuleerimise ja investori kaitse küsimustes Euroopas on kodanikud sattunud ohvriks äh, äh, on olnud tegemist toodete valede müügiga seoses, kuivõrd äh, tahetakse saada lihtsalt suuremaid komisjonitasusid ja ja seetõttu toob, pakutakse kliendile toodet, mis ei ole nende finantshuvides. seetõttu selliste nõuannete keelu, tasu, tasustamise keelustamine on väga teretulnud Holland, Soome, Taani, Rootsi, Belgia äh, keelustamine keelustam-, valikuline keelustamine ei kaitse investoreid, vaid selle tulemusena ka Hollandi ja Ühendkuningriik võib-olla loobuvad sellest keelust, ma kutsun teid kõiki üles seda keeldu toetama. mis puudutab kaubaturgude spekuleerimisega, siis ähm, sulgegem ometi see lünk, mis tekitab Aafrika sarvel nälga. viiskümmend miljonit maksti ühele Äh, kauba, äh, kauplejale Glencore'ile äh, ja see on immoraalne, seda ei tohiks toetada, hääletage roheliste sellekohase muudatusettepaneku poolt, palun. Sylvie Goulart, aitäh, härra president, lugupeetud volinik, ma tahaks väga kiiresti öelda, et parlament teeb oma tööd koostöös komisjoniga ja loodetavasti varsti koostöös nõukoguga teemal, mis on väga oluline, ma tänan äh, raportööri väga hea koostöö eest variraportööridega, tegemist on teemaga, kus tuleb hoiduda demagoogiast, vahel küsitakse, et mida te teete selleks, et paremini fina-, äh, reguleerida finantsturge, inimesed alahindavad seda, me teeme, ma arvan, mida me teeme, ma arvan, et me ei tohi neile jätta muljet, et äh, võlukepiga suudame finantsturge muuta täpselt nii, nagu meil vaja on, ma arvan, et siin on hea tase tasakaal leitud läbipaistvuse ja parema korralduse vahel, ma arvan, et oluline on kaitsta paremini tarbijate huve, seal on mõningaid Äh, erimeelsusi veel fraktsioonide vahel, aga siin on selge äh, üksmeel selles, et tarbijaid tuleb paremini kaitsta, tuleb kaitsta ka VKE-de äh, paremat ligipääsu rahastusele. teema on väga keerukas, me jätkame tööd. lugupeetud volinik, ma arvan, et tegemist on väga laia teemaga ja see kuulub veelgi suuremasse kompleksi ning mul on väga hea meel, et meil on õnn, et reguleerivad asutused saavad laiemalt laiemad tegutsemisvolitused, aitäh! aitäh ja kaheks minutiks saab sõna härra Toomas Mann. aitäh! MIFID kaks direktiiv äh, on mm, mm, tõesti oluliseks äh, verstapostiks selleks, et kõik äh, peaksid kinni reeglitest ja minu kolleeg Markus Ferberi suurepärane raport nõuab, et parandatakse investorite kaitset, tuleb takistada seda, et klientid võtavad suuri riske, kuna neid nõustatakse valesti. kui kõik info on avalik, siis nad val saavad valida enda jaoks sobivama investeerimisstrateegia. kõrge spekulatiivse riskiga eh, tooted peavad olema äratuntavad, ka välkkauplemine eh, on, eh, välkkauplemist tuleb paremini reguleerida, sellised äh, välgukiirusel toimuvad äh, tehingud mm, tuleb peatada ja need äh, ja see piirang, et, äh, et et korraldus peab jõus olema vähemalt viissada millisekundit, on äärmiselt mõistlik ja kui Äh, tühistatakse korraldusi sellepärast, et äh, soovitakse hindu kõrgemaks ajada, siis äh, peavad selle eest vastutajad ka selle kinni maksma. ma kutsun ja ma arvan, et et see võimaldab meil ka toorainetega spekuleerimist kontrolli alla saada. meil on ilmselgelt vaja tooraineid selleks, et varustada meie tootmist Äh, vajalike materjalidega, aga meil ei ole vaja selliseid äh, tehinguid, mis ajavad äh, kunstlikult hinnad üles, ka siin, ka sellele tuleb seada piir. suur tänu ja nüüd üks minut ning härra Kutas, palun. suur tänu, härra president, kahe tuhande üheksandal aastal kõrgetasemeline finantsjärelevalverühm fina-, Jacques Delarosier juhtimisel ütles, et meil on vaja finantsturgusid rangemalt kontrollida. tänane MIFID-i läbivaatamine on väga tähtsaks sammuks läbipaistvuse suunas välkkauplemise puhul, samamoodi nagu ka spekuleerimise keelustamiseks põllumajandustoodetega juunikuus toiduainete hinnad tõusid kümme protsenti ainult spekulatsioonide tõttu. FAO ÜRO Toidu- ja Põllumajandusamet on öelnud, et meil tuleb üleilmselt toiduainetega spekuleerimine ära keelata, selleks et äh, toiduainete hinnad ei kõiguks nii palju. tegemist on nähtusega, mis kahe tuhande seitsmendast aastast üha enam välja tuleb. välkkauplemine on väga tähtsaks osaks finantsturgudest, välkkauplemine on väga palju majandust äh, kahjustanud. ma toetan koostatud raportit, sest niimoodi on võimalik turgude tõhusust ja läbipaistvust tagada. suur tänu ja Verne Langen järgmisena. suur tänu, härra president, mul on harva täiskogul võimalus nii veendunud kolleeg Ferberit näha ta on tõesti väga hästi oma töö ära teinud ja see kompromiss, mille ta välja töötas, võetis ühehäälselt vastu. tegemist on pikkade läbirääkimiste tulemusega, nii et tõesti kiidusõnad mul on kolm punkti, mis tahaksin välja tuua, esiteks küsimus positsioonimäärade kohta. ma arvan, et lahendus, mis leiti ja mille vastu väljaspoolt võideldakse, on õigeks teeks. me ei tohiks vanasse kaevu sülitada enne, kui uus on valmis. ja nüüd Äh, siin öeldakse, et, äh, et finantsturud on maailma nälja eest vastutavad, siis ma arvan, et need positsioonimäärad on tõesti suurepäraseks lahenduseks. teiseks, see kompromiss komisjoni tasude keelamise kohta, mis viimasel hetkel vastu võeti. jah, see kindlasti turgu muudab suurel määral ähm, ja kindlustuspõhiste toodete puhul oleks mulle meeldinud, kui me oleksime selle küsimuse lahendamise liikmesriikide pädevusse jätnud, sest süsteemid on erinevad. ja kui nüüd kirjutatakse, et komisjoni tasud tuleb üleüldiselt keelata, siis minu arvates läheb see liiga kaugele. sellepärast, et see eh, toob endaga kaasa vertikaalse kontsentreerumise. kolmandaks, välkkauplemine, sellest siin juba räägiti ka välkkauplemise puhul on äh, turgudel väga palju neid, kes on kompromissi vastu aga minu arvates on väga tähtis, et välkkauplemise kiirust vähendatakse, sest muidu on meil tulevikus arvutisüsteemid, võimsad arvutid, mis finantsturgudega manipuleerivad veelgi rohkem, kui seda on tehtud tänaseni. ja siin tuleb tõesti tööd jätkata, MIFID-i raames polnud see võimalik, aga eelseisvatel läbirääkimistel olen ma veendunud, on võimalik meie raportööril veel midagi saa-, võimalik saavutada, suur tänu! suur tänu ja nüüd kaks minutit ning äh, härra, aga teil on siiski sinise kaarte küsimus enne, kas olete valmis vastama? küsimus härra Langenile ja selle küsimus, härra Langen, kas olete nõus vastama? jah, hästi, palun, härra Kiigold. härra Langen, kas te teate, et see kompromiss praegusel kujul kahjuks suures osas äh, komisjonide tasude osas väga suuri muudatusi kaasa ei too. läbipaistvusnõuded selles valdkonnas on samasugused MEF-id esimese versiooniga ja me räägime siin ainult sõltumatust äh, finantsnõustamisest, mida Saksamaal peaaegu ei olegi. ainult selles valdkonnas on komisjonitasud keelatud, teistes valdkondades komisjonitasud nõustamises on alles jäänud ja see on endaga kaasa toonud väga palju äh, väärinvesteeringuid. kas te olete aru saanud, et te tegelikult härra Ferberit praegu siin täiesti asjata kritiseerite? ma ei kritiseerinud härra Ferberit, äh, ütleb härra Langen tegemist on kompromissiga, mille kallal rohelised ei töötanud või ei olnud valmis kompromissi välja töötama, sest teie tahtsite minna täispangale. oleks võib-olla piisanud ka sellest, kui te oleksite öelnud, et võiksid liikmesriigid hoolitseda selle eest, et investeerimisnõustamist võib keelata või keelatakse mina oleks selle lihtsalt jätnud liikmesriikide kätesse ja mitte nii, nagu see on siin kirjas. siin on kirjas, et seda, et liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et on keelatud. ja miks rohelised meiega ei liitu selle kompromissi puhul, ma ei tea, ma ei kritiseeri Ferberit, vaid rohelisi, mis soovivad palju rohkem, kui on lihtsalt võimalik. suur tänu ja viimane kõneleja, härra Vinkler aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, me eh, kui miljardid eurod kaovad millisekundite jooksul, siis see ei ole mingisugune eh, ulme, vaid kahjuks on see reaalsus. täna eh, tehakse tehinguid kiirusega, mida te ei saa isegi mitte oma kellaga mõõta ja see kahju rahvamajandusele on tohutu. kui me selles osas saame midagi muuta, siis me peame seda üritama paljud äh, küsivad, äh, et äh, milline majanduslik kasu on sellise tegevuse vastukaaluks. me peame reguleerima paremini ja see oligi direktiivi läbirääkimise põhjuseks. lahe, lahendused näevad ette positsioonipiiranguid, tasusid, mis on seotud korralduste tühistamisega ja Euroopa Liidu piires äh, kauplemise äh, peatamist. me teeme üht-teist selleks, et piiranguid, et, et ohte äh, rahvamajanduse jaoks piirata, direktiiv ei pea mitte ainult kontrolli alla võtma välkkauplemist, vaid paremini kaitsma ka erainvestoreid. kui neil on näiteks olnud tunne, eh, et eh, neid on sunnitud ostma mingit eh, toodet, mis nende jaoks ei ole olnud kasulik. meie seisukoht on, et klienti tuleb korralikult äh, teavitada ja klient peab teadma, mis see kõik talle maksma läheb ja millised tasud sellega seotud on. klient peab saama korraliku ülevaate kõigist tuludest, saama hea ülevaate kõigist äh, toodetest ning äh, iga aasta vaadatakse nii vanad kui uued äh, tooted läbi ja uuritakse, kas need on kooskõlas kliendi huvidega. ning mis puudutab komisjoni tasusid, siis majanduskomisjoni soovil on komisjoni tasud loet-, lubatud üksnes siis, kui need on ette nähtud, kui need edastatakse kliendile, kui need on vaja Äh, milleks äh, tehingute läbiviimiseks äh, lii-, liikmesriigid peavad ise saama otsustada, kas komisjoni tasusid tuleb, tuleb täielikult keelata või mitte, seda ei saa reguleerida Euroopa Liidu tasandil. suur tänu, nüüd algab vaba mikrofoni voor. kaks saadikut on sõna palunud, proua Pasescu, palun criza economică i financiară a accentuat majandus ja finantskriis on endaga kaasa toonud selle et äh, vead finantsturgudel on suurenenud. finantsturgudel toimuv näitab, et meil on vaja reguleerimist parandada, eriti just finantsinstrumentide turgudel. meil on vaja üleilmselt reguleerivat raamistikku selleks, et tagada kõikide tehingute seaduste piires toim-, toimumine. see on väga keeruline, sellepärast et meil on üha keerulisemad teenused ja tooted finantsturgudel ning üha rohkem investoreid otsib investeerimisvõimalusi finantsinstrumentide turgudel. seepärast peab olema finantsturg terviklik ja hästi toimiv kauplemine peab toimuma reguleerivat reguleeritud kauplemisplatvormidel ja kauplemine peab olema läbipaistev ning kõik kriteeriumid peavad kehtima kõikidele kauplemisplatvormidele, suur tänu! suur tänu, proua Suuber järgmisena. aitäh, härra president äh, Euroopa institutsioonid äh, jätkavad seda, et nad pööravad tähelepanu ainult osadele aspektidele, praegusel juhul ähm, äh, tooraineturgudega seotud aspektidele, aga kas see vastab äh, komisjoni enda poolt määratletud ootustele, kui alates kahe tuhande kaheksandast aastast ta alustas öö, äh, tuletisinstrumentide reguleerimist. meie jaoks on selge, et sellest ei piisa, spekuleerimise vastane võitlus äh, ei saa olla osaline, sest äh, selleks, et see oleks sotsiaalses ja majanduslikus plaanis õiglane, tuleb äh, võidelda igasuguse spekuleerimise vastu, mitte ainult formaalselt, vaid ka sisuliselt me peame nõudma tuletisinstrumentide lõppu, maksuparadiiside lõppu ja meil on vaja poliitilist kontrolli finants, äh, finantsvõimu üle. see, mida me praegu teeme, on lihtsalt üks väike liivatera selles tohutus mehhanismis, mis jätkab äh, samamoodi. härra Barnier, äh, aitäh, ma kohe tulen tagasi proua Zuberi märkuse juurde proua Zuber, vaja on olla obs-, objektiivne. Need ei ole osalised äh, vastused, äh, mida komisjon, parlament ja nõukogu on andnud proua Suuber, me käsitleme iga toodet, iga sektorit, iga finantssektoris tegutsejat, me, me käsitleme neid kõiki, ma olen teinud paljudega teist koostööd ning proua Suuber, te peate asju vaatama öö, äh, objektiivselt, me oleme välja töötanud kakskümmend kaheksa äh, õigusakti, kui te vaatate neid öö, äh, koos ja, ja selgitate asju oma kodanikele, siis Te näete tõendeid sellest, et me tegeleme finantskriisi tagajärgedega, et me oleme sellest õppes, õppust võtnud ja et me teeme oma tööd. Teil on õigus olla uhke sellele tööle, mida kõik parlamendiliikmed on teinud selle, eh, selle teemaga ning lõpetuseks, mida kolleegid ootavad, mida kodanikud ootavad, on see, et et eh, me allutaks äh, finantsturud äh, reaalmajanduse huvidele, mitte äh, ei pea rea-, finantsturud omaenda huve teenima, nagu nad on seda kolmkümmend, nelikümmend aastat teinud. see ei ole liivaterakene. see härra Ferberi raport ei ole liivatera suures mehhanismis. proua Kalbelts ja proua Goulart rääkisid reaalmajandusest. Teie ettepanekud ja minu ettepanekud äh, pööravad väga suurt tähelepanu äh, reaalmajandusele ja VKE-dele ja me soovime äh, seda, et finantsturud oleksid terved ja ko-, tuleksid kasuks reaalmajandusele, härra Stolojan rääkis oma koduriigi probleemidest ja sellest, et vaja on usaldusväärsust ja läbipaistvust selleks, et paremini kaitsta tarbijaid ja investoreid. me tegeleme ka äh, spetsiifiliste aspektidega, mis puudutavad VKE-de ligipääsu äh, rahastamisele. Äh, VKE-d saavad äh, viiskümmend, seitsekümmend viis protsenti oma rahast pankadelt ja viis protsenti finantsturult. USA-s on proportsioon täpselt vastupidine, seitsekümmend viis protsenti vahenditest tuleb finantsturgudelt. aga kakskümmend viis protsenti on liiga vähe ja me tegeleme sellega, et VKE-del oleks parem juurdepääs finantsturgudele ja et sellel oleks ette nähtud ka väga põhjalikult välja töötatud erandid, mis puudutavad investeeringuid tööstusesse ja sellega te tegelesite Emiiri kontekstis äh, härra Werner Langeni raportis ja sellega me tegeleme ka härra Karassi raportis, raportis. Äh, härra Goebbels tuletas meelde, et see tekst sisaldab ka läbivaatamisklauslit. äärmiselt oluline on meelde tuletada, et enamus tekstidest, mille me teile välja pakume, on, sisaldavad sellist klauslit Äh, härra Vilker, äh, proua Kalpelts ja äh, ja proua Basescu tuletasid meelde, et meil on tegemist väga võimsa sektoriga, mis ei kasuta mitte üksnes või, võimsat tehnoloogiat, vaid kasutab ära ka seaduslünki ja nad on palju kiiremad kui meie, nad on palju kiiremad kui demokraatlikud institutsioonid ja seetõttu ongi vaja neid läbivaatamisklausleid selleks, et äh, vaadata meie tek-, tekstid läbi ja neid parandada ning äh, ma tahaks rääkida mõningatest muudest äh, teemadest, mis on minu jaoks olulised, ma olin oma koduriigis põllumajandusminister ja seetõttu ma tahaksin tulla tagasi seda juurde, mil, millest rääkis proua Swinburne, et põllumajandusturgud muutuvad järjest rohkem finantsturgude sarnaseks ja see finantsturustumine on järjest suurenenud, eksponentsiaalselt suurenenud ja suurenenud on ka volatiilsus, mis ja spekulatsioonirisk. proua McCarthy, härra Olle Schmidt, härra Klute, härra Langen, proua Beres, Toomas Mann ja härra Kutas, ma olen nõus nende ettepanekutega mis, mida tegi teie raportöör äh, selleks, et äh, tugevdada neid uusi tõendeid. Äh, komisjoni ettepanekuid on alati võimalik parandada ja jõulisemaks muuta. ma olen tihtipeale ambitsioonikas äh, Äh, kui, kui kuulata lobistide arvamust, ehkki ma nende arvamust äh, tegelikult ei kuula, ma pean ütlema, et paljude tekstide puhul parlament muudab neid äh, paremaks ja see kehtib väga suurel määral positsioonipiirangute kohta, kus me näeme, et välkkauplemist tuleb piirata. ma ei ole äh, Äh, nõus sellega, et äh, väärtkauplemine äh, tuleks keelustada. ma olen nõus härra Kööbeltsiga, et ta on teataval määral kasulik, aga seda on vaja reguleerida ja tuleb vältida väärkasutamist ja seetõttu olen ma teinud ka ettepanekuid, ma olen jälginud seda, mis alates, mis toimus kahe tuhande kümnenda aasta mais USA-s ja mida kaks aastat, millest kaks aastat hiljem isegi ei ole korralikult aru saadud, ei ole aru saadud, mis siis toimus. Äh, oluline on vastutuspõhimõte ja läbivaatamisklausli äh, kasutades me uurime, kas sellest piisab. ja tulles tagasi selle juurde, mida ütles proua Sharon Bowles, äh, Te rääkisite sellest, et positsiooni piirangute iseloom on väga jäik ja ma loodan, et ka teised võtavad neist ette eeskuju ja rahvusvaheline finantsturgude äh, reguleerijate komisjon Josko äh, on oma aruandes kinnitanud, et ka nemad liiguvad samas suunas. paljud kolleegid, Olle Schmidt, härra Palts, härra Zuza Wagner, härra Sven Kiigold, proua Svenbon ja proua Bermress rääkisid komisjoni tasudest. me otsime õiget tasakaalu vaja on retrosessioone reguleerida ja keelata seal, kus see on vajalik. me nägime sellise keelu ette kahel konkreetsel juhul, sõltumatu nõustamise puhul ja portfelli halduse puhul. Neil juhtudel on täiesti ühitamatu selline tasustamine investoritele osutatavate teenustega. ma olen äh, teadlik nendest äh, muutustest, mis mõningatel turgudel võivad äh, kaasneda selle ettepanekuga ning sellepärast jätab komisjon võimalikkuse saada vajadusel mitte sõlt-, sõlt-, mittesõltumatut nõustamist. me oleme kaasnevas õigusaktis lihtsustanud seda võimalust, mis on avatud kõigile eh, üksikutele investeerijatele. härra Helmer rääkis, kui oluline on Londoni äh, finantskeskusena äh,. City näol on, on äh, mitte ainult Ühendkuningriigil, vaid ka Euroopal väga oluline finantskeskus ja vaja on edendada läbipaistvust, vaja on seda, et finantsturud oleksid ähm, terved, äh, see ja ma ei saa aru, kuidas äh, need eesmärgid äh, Londonit halvasti mõjutavad. ma arvan, et britid toetavad meie lähenemist, et et finantsturgude olukord paraneks ning härra Helmer, ma sooviks talle meelde tuletada, mida ütles Adam Smith, äh, suur liberaal, et ei ole olemas reegliteta ja äh, turgu ja turgu, kus äh, tema osalejatel ei oleks moraali ja need on just nimelt need õppetunnid, mida me oleme kriisist saanud. härra Ma-, Martin, tõepoolest praegu me tegeleme kriisist saadud õppetundidega ja üritame saavutada seda, et võttes arvesse kodanike soove, kes ei soovi enam maksta kinni regulatiivse, regulatiivset arbitraaži ja vastutustundetut kauple-, käitumist. meil on vaja finantsturge, Äh, seda ma ütlen proua Gularile, meil on vaja seda, et turud oleksid äh, turvalised, äh, läbipaistvad ja me saame koos raportöör Markus Ferberiga uurida, kas me oleme kõik äh, nõrgad kohad äh, suutnud äh, likvideerida selleks, et vähendada miinimumini regulatiivset arbitraaži ja selleks, et tagada täielik läbipaistvus, aga mm, oluline on tagada ka jälgitavus. see on eesmärk, mida me üritasime saavutada Werner Langeniga emiiri õigusakti puhul ning äh, ma tänan ka proua McCarthy't tema tehtud töö eest ühe teise direktiiviga, mis kuulub samuti äh, Äh, sellesse suurte õigusaktide paketti, mis puudutab äh, kriminaalkaristusi või halduskaristusi ähm, väärtarvituste puhul. me soovime, et finantsturud äh, teeniksid reaalmajanduse huve ning kõigi tekstide puhul, MIFID-i teksti puhul, Solventsus kaks teksti puhul ja teiste tekstide puhul peame eelkõige tähelepanu pöörama reaalmajandusele ja seetõttu al-, alustame Rohelise Raamatuga arutelu, mille eesmärgiks on, on äh, julgustada äh, tegema äh, pikaajalisi investeeringuid reaalmajandusse ning ma tänan härra Baltsi ettepanekute eest, mis puudutasid finantsalast haridust, see on tõepoolest väga oluline teema ja me peame sellega tegelema. ning lõpetuseks tahaksin ma ühine, öelda, et äh, tänusõnad Markus Ferberi aadressil on äärmiselt äh, õigustatud, sest tegemist on väga keeruka teemaga ja ma tahaks oma tänusõnad ka lisada ja järgnevatel äh, nädalatel me tõenäoliselt jõuame selle teksti käsitlemisega lõpuni. suur tänu! nüüd annan sõna lõpetuseks raportöörile. kallid kolleegid, teen hästi lühidalt. kõigepealt on mul väga hea meel, et eh, nii äärmuslikust eh, vasakpoolsest spektrumist kui ka äärmusliku parempoolse spektrumini mind kõik eh, toetasid. kõige parem on ikkagi või kõige tähtsam on ikkagi see, et me leidsime kompromissi. me räägime siin praegu finantsturgude reguleerimisest ehk me räägime sellest, millistel turgudel kauplemine toimub finantstoodetega kauplemine on alati seotud riskidega, sest riskivaba finantsturgu pole olemas. nii et kes finantsturgu, turud nagunii hukka mõistab, see ei ole mitte mingi reguleeringuga rahul. see ei olnud ka meie eesmärk, meie eesmärgiks oli hoolitseda ühelt poolt selle eest, et iga finantstoodetega toimuv kauplemine toimuks reguleeritud raamistikus ja teiseks oli meie eesmärk, et need finantsturud looksid väärtus, lisandväärtust majandusele. kui me üldse midagi õpime kahe, enne kaks tuhat kaheksandat aastat kehtinud äh, olukorda, siis me nägime, et finantsturud olid omaette ja nad majandusele mitte mingit lisandväärtust ei tootnud ja millega see lõppes, seda me oleme viimastel aastatel väga valusalt tunda saanud nii et suur tänu koostöö eest kõikidele variraportööridele, kes aitasid seda raportit koostada ja järgnevatel kuudel on meil võimalik siis nõukoguga ühise laua taha istuda ja korralik tulemus välja toota töötada. ma loodan, et see hea vaim, mis meid on juba pea aasta saatnud, et see jätkab me,, jätkab meid, meie saatmist ka siis, kui alustame läbirääkimisi nõukoguga. suur tänu, härra Ferber, sellega on praegune arutelu ammendunud ja hääletus toimub homme üksteist kolmkümmend ja nüüd järgmine päev